päevil on Euroopal väga suur proovikivi ees, mida lahendada, sajad tuhanded inimesed otsivad meie juurest kaitset sõja ja tagasi, tagakiusamise eest. Nad tulevad siia üle Vahemere koos oma lastega Äh, kummipaatides, nad äh, ronivad üle okastraatistatud aedade, väga paljud inimesed äh, selle tee jooksul kaotavad oma elu, hukkuvad, naised, mehed ja lapsed upuvad Vahemeres või lämbuvad kaubaautades. austatud daamid ja härrad, ähm, praegusel hetkel, kui järjest rohkem inimesi Euroopa poole liiguvad ja järjest rohkem inimesi oma elud kaotavad, peame me ähm, mõistma, et me ei saa hirmutamisega selle ähm, ülesandega toime tulla. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et mõni päev tagasi niinimetatud islamiriik ähm, hävitas taas Palmiras hindamatu kultuuriväärtusega objekte ja Palmira äh, muuseumi direktor äh, Mm, äh, hukati avalikult mõni kuu tagasi äh, nende kurjategijate poolt pea mahavõtmise teel ja nende kurjategijate eest need inimesed põgenevadki, kes siiapoole tulevad äh, ning neid ei hirmuta ei müürid ega mered nende retkel Euroopasse. ja me ei äh, vaja riiklikku egoismi, meil on vaja ähm, ühtset äh, varjupaigapoliitikat äh, ähm, selleks, et selle probleem lahendada ja härra Juncker ähm, kõneleb meil siin täiskogu sel nädalal selleks, et tulla välja ettepanekutega pagulaste jagamiseks ja kõikide ähm, institutsioonide puhul kehtib küsimus, millist liitu me tahame, kas sellist liitu, ähm, kus valitseks solidaarsus või mitte. Äh, väljakutse meie ees on väga suur, see on tõenäoliselt kõige suurem ähm, väljakutse, mida meie praeguste poliitikute generatsioonina oleme näinud ja ma palun, et me ei unustaks seda, et me räägime väga Ähm, kurbadest inimsaatustest ja need inimesed, kes meie juurde tulevad, tulevad siia sellepärast, et nad usuvad meisse ja meie väärtustesse, aga viimaste nädalate dramaatilised sündmused on äh, muutunud eba, muutnud ebakindlaks paljused, paljusid kodanikke meie riikides ja äh, meilt küsitakse palju küsimusi ja me peame mõistma, et mitte kõik, kes kriitilisi küsimusi küsivad, ei ole pagulaste vastu. me peame äh, võtma tõsiselt meie kodanike mured, sellepärast et probleem on on ilmselgelt väga suur ja äh, ma tahaksin tänada kõiki äh, neid äh, kodanikke siin Euroopa Liidus, kes randades ja mujal raudteejaamades aitavad pagulasi, annavad nende lastele mänguasju, annavad neile vett, toitu ja kes pagulaskeskustes abiks on. me peaksime juhinduma sellisest inimlikkusest, abivalmidusest selleks, et see kohutav pilt Ähm, mis on meie silme ees, Aidan Koodi äh, söövitas selle pildi meile mällu, et äh, selliseid pildid Euroopas mitte kunagi enam ei korduks